kell üheksa kuni neliteist kolmkümmend ja jätkab kella kolmest. päevakord on avalikustatud ja see on kodulehel saadaval, praegune istusingärk on äh, lõppenud ja lõpetasime selle just napilt teisipäeval.